tundub, et jah. olete te ka protokollidega nõus? jah. esimehel pole nagu alati mitte midagi öelda, nii et läheme kohe päevakorrapunkti number neli juurde, milleks on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmine ja Euroopa Komisjon. kas proua raportööril on kommentaare selle kohta? ei ole, siis asume kohe hääletama. muudatusettepanek üks Haakelt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. elektrooniline hääletus arvamuse üle muudetud kujul, hääletus on alanud. Abstimmung ist hääletus on lõppenud ja lisame pluss ühe, sest mina unustasin oma kaardi maha, ütleb härra esimees. EFDD. EFTD fraktsioonil on üks hääl üle, nii et ajage see asi selgeks. hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, neli vastu, kaheksa erapooletut. palju õnne, proua Jäädenmägi. Läheme edasi. järgmine raport. see puudutab Euroopa välisteenistust. proua raportöör, on teil veel märkusi selle kohta? ei ole. siis hakkame kohe hääletama. muudatusettepanek üks poolt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 vastu erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. hääletus arvamuse eelnõu üle muudetud kujul elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viiskümmend üks poolt, viis vastu, seitse erapooletut vastu võetud. mõlemad unimütsid, kellel ei ole kaasas hääletuskaart, on kolleegid Kaaler ja mina. edasi päevakorrapunkt number kuus. see on inimõiguste alane aastaaruanne. nii, nüüd asume küll tööle. härra Pantseri. kas teil on veel märkusi? enne kui me siin kohtuotsuse langetame. ei ole? siis alustagem ja tõesti palun vaikust. kas saaks vaikust? härra Liits, ka teie võiksite natukene vaiksemas vormis nõuandeid vastu võtta. muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja palun. võib küll. vastu võetud. seitsekümmend kahes osas. esimene osa see on koos la-, sõnadega Among the member states, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi seitsekümmend üheksa poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend edasi kahes osas, esimene osa, nii nagu seal kirjas, kes on esimese osa poolt ilma lisandita. vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, see vist muutub täiesti mõttetuks, nii et see on ka tagasi lükatud, eks. kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kaheksakümmend kolm kahes osas, esimene osa, kus räägitakse sellest, et eriti äh, Lähis-Ida riikide hulgas, mis võetakse välja, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, et lisatakse need sõnad poolt, vastu, erapooletu. siin tuleb kontrollida. hääletus on alanud. SND hat zwei Abstimmungen zu viel. sotsiaaldemokraatidel on kaks häält üle Fleckenstein kasub igast võimalust oma inimõigustest kinni pidada. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend seitse vastu, üks erapooletu tagasi lükatud. edasi kaheksakümmend neli kahes osas sama mäng, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tundub, et sama häälte enamusega tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. veel kord, kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, kontrollime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 üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. fünfundneunzig dafür üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend viis vastu, tegelikult kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend viis vastu, kaks erapooletut tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, poolt vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada neli poolt, vastu tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks Mantel? Nee, haben die meinen Mantel gebracht? Telefon, mein Mantel? Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend viis vastu, kaks erapooletut vastu võetud. sada viis poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kümme poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada, viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt vastu erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli, kolmkümmend viis poolt, kakskümmend kaheksa vastu, üks erapooletu, vastu võetud kakskümmend üheksa on vastu siiski, aga ikka vastu võetud. mitmes see oli üldse? sada kakskümmend neli, eks ju? ei, sada kakskümmend kuus siiski. siis kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Pantseeri sada kolmkümmend tahtsin öelda, et stressirikas hääletus, aga kõigest äh, kahes osas hääletus. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, hästi. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja see oli sada kolmkümmend kaks. kolmkümmend üks kolmekümne vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt. vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm vastu, kolmkümmend poolt, üks erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi sada seitsekümmend poolt, vabandust, sada nelikümmend ikka, ütleb härra esimees. arvan, et kui mul oleks uus, uued prillid, siis seda ei juhtuks, aga ikkagi sada nelikümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, edasi sada viiskümmend viis poolt, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, kümme erapooletut, vastu võetud. edasi sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, selle kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud eh, kolmkümmend, kolmkümmend viis, kahekümne kuue vastu ja kolm erapooletut edasi sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. esimeses reas sotsialistides on äh, hääletamisvalmidus dramaatiliselt vähenenud, sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa ja palun, kontrollime sada seitsekümmend seitse, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmkümmend üks, kolmekümne kahe vastu kolm erapooletut. tõesti, siin tuleb kulli silmadega jälgida seda kolmkümmend üks kolmekümne kahe vastu. tal ei ole kaarti kaasas, seitse sellepärast. aga isegi siis, kui oleks kolmkümmend üks kolmekümne ühe vastu, oleks tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt üks hetk, üks seitse kaheksa siiski enne, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et peame jälle kontrollima otsus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tahate kontrollida, olgu. sada kaheksakümmend kaks, kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli kolmekümne vastu, üks erapooletu vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vast-, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu vastu võetud, saab kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud edasi sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, kontrollime, sada üheksakümmend kuus kontrollime. Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kolmkümmend kolmekümne nelja vastu. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime Abschluss geschlossen hääletus on lõppenud. kakskümmend neli, kolmekümne seitsme vastu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kolm poolt vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi kakssada seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolm, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. tahate kontrollida? kakssada kakskümmend kolm, kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis poolt, kakskümmend neli, kakskümmend viis vastu kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kakssada kakskümmend kuus hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. see oli kakssada kakskümmend kuus, eks. kakssada kakskümmend seitse Henkelilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, kontrollime Abschluss. Jetzt geschlossen. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu. kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend üks, kaks, neli, üks. kes on poolt, vastu vastu võetud tahate kontrollida? Whisky? hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli ka-, kolmekümne vastu vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus poolt. Whisky? Abstimmung ist geschlossen. Nein hääletus on lõppenud, ei siiski mitte. Have people left? kas ainult pooled on järele jäänud? keegi pole ju ära läinud. seitse inimest ei ole ikka veel hääletanud. So nüüd aga lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kolmekümne vastu. nii et suisa kolmkümmend kolmekümne ühe vastu, nii et ikka tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, sama häälte enamus tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus jäi vahele kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt. me hääletasime selle üle. Do it again. Someone is confused, no. keegi on segaduses, aga keegi ei tea, kes see on, kakssada nelikümmend kuus. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kolmkümmend viis kolmekümne vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kolmkümmend neli, kahekümne üheksa vastu, vastu võetud. edasi kakssada viiskümmend üks. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, ta-, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kakssada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletu, veel kord, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm, kolmekümne kahe vastu, vastu võetud. edasi kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu ja erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu ja erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu ja erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu kontrollime aga tundub, et vastu võetud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks kolmekümne vastu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu kontrollime. kakssada kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks, kahekümne üheksa vastu tagasi, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud edasi ettepanek kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa kaheksa, kahes osas, esimene osa, ilma sõnata special'i ja siis koos sõnaga special'i, ilma special'ita ehk esimene osa, kes on poolt ja nüüd, kes tahab, et Especially oleks sees, kes on poolt? ma olen kogu aeg arvanud, et äh, Rahvapartei ise on nii Especially ehk eriline, aga sellest ei piisa. tagasi lükatud. teine osa on tagasi lükatud. Äh, äh, kas sa soovid elektrooniliselt kontrollida teist osa? especially. Das war doch klar abgelehnt, ne? see oli ju selgelt tagasi lükatud. Closed. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu. see oli napp, nii et kontrollime hm?. Two nine six kaks üheksa kuus. Closed. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus, kahekümne kaheksa vastu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neliteist, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi kolmsada üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kümme, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. veel kord, teine osa kolmsada kümme, kes on poolt? vastu, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Alles verloren kolmkümmend, kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud. kolmsada üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada neliteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada viisteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. Piri, Piri soos. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud kolmkümmend üks, kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. Ich hab's doch gesehen. ma ju nägin seda ette kolmsada kuusteist poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. esimene rida sotsialistidest on nüüd täielikult alla andnud ja enam hääletusel ei osale, kolmsada kakskümmend kuus poolt. tere hommikust ka teile. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kuus langeb ära. Ah, liiga kaugele olen läinud, ütleb härra esimees. ma üritasin proovida siin üle hüpata nendest kolm, kolm, kolm siiski. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada. see on siin lingvistiline küsimus, kolmsada kolmkümmend viis poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa. kõik ühesugused, kes poolt? vastu, erapooletu, kontrollime ist, bitte? EVP ist ein. rahvaparteil on üks hääl üle, nii et Kaaleri hääl seekord ei loe. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend ja nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, veel kord, kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, ma ei küsinudki ju, elektrooniline hääletus, kontrollime hääletus on lõppenud. oih. kolmsada nelikümmend neli, ärme eelmisest üldse pikemalt räägigi. hääletus on lõppenud. kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt? vastu imelikud, see on tõesti imelikud suhted siin, nii et paluks elektrooniliselt seda kinnitada. kolm, neli, neli. hääletus on lõppenud. üksteist neljakümne üheksa vastu tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmsada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime. kolmsada nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmsada viiskümmend viis poolt, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kaheksa poolt. ei ole vaja enam, sest võeti vastu kolmsada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, edasi kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmsada, lõige kuuskümmend kaheksa, siin on terve rida muudatusettepanekuid, kõik on ühesugused, kolmsada seitsekümmend üks ja edasi. kes küll <laughs> need kokku viis, need inimesed? hämale, et see. tõesti, seda lugu tahan kuulda, üleüldse millest me räägime siin Hm? Ah. Wer ist für diese viel... kes neid tervet rida muudatusettepanekuid toetab? Aljett Marii Džambaski, Gripp, Henkel, Šopraad, Mikolašik, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend poolt, kolmsada kaheksakümmend üks hoopis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi kolm kaheksa, kolm, kolm kaheksa, neli, kolm kaheksa, viis, kolm kaheksa, kuus, kes on poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. edasi kolmsada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu eh, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend poolt, vastu erapooletu. kontrollime, aga ma arvan, et on vastu võetud. kolmsada üheksakümmend. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud, kolmkümmend viis poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmsada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, edasi nelisada neli poolt vastu, erapooletu. hääletame elektrooniliselt, sest tõesti ei saanud aru. hääletus on lõppenud kakskümmend üks, kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud. nelisada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi nelisada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kolmteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. ja palun. kontrollime. nelisada kolmteist. tšekk. Check is beendet. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm, kahekümne üheksa vastu vastu võetud see oli nüüd kolmsada, nelisada kolmteist, nelisada neliteist poolt. vastu, erapooletu. tundub, et sama häälteenamusega vastu võetud, nelisada viisteist poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kuusteist poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada seitseteist poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud 418 dafür. nelisada kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelisada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelisada kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kolm oli see, edasi nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. aga tundub, et tagasi lükatud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. edasi nelisada kakskümmend viis poolt, nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kakskümmend kaheksa poolt, ei, see langeb ära, ei siiski, nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kolm poolt vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kolmkümmend seitse poolt, nelisada kolmkümmend seitse poolt, vastu, poolt, vastu, tagasi lükatud, ei siiski vastu võetud, ütleb härra esimees nelisada kolmkümmend viis on keeleline, nelisada kolmkümmend kaheksa järgmiseks, kes poolt, vastu, vastu võetud. nelisada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, siiski vastu võetud, ütleb härra esimees. okei okay,, kontrollime. nelisada kolmkümmend üheksa Abgeschlossen. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks, kolmekümne ühe vastu, vastu võetud. nelisada nelikümmend, ei, langeb ära, nelisada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada nelikümmend kolm, see langeb ära, nelisada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, nelisada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, nelisada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletu vastu võetud, nelisada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu vastu võetud, nelisada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, nelisada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud edasi neli, muudatusettepanek number nelisada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks, kahekümne üheksa vastu vastu võetud. muudatusettepanek nelisada viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, veel kord, nelisada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelisada kolm, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelisada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, kontrollime Flamanov. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. Mit, was war das jetzt? Ist mit 32. 32, 32 vastu tagasi lükatud. Welcher war das jetzt? Uh, no, it's, it's vote 465 järgmine on nelisada kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, nelisada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, nelisada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, kontrollime. nelisada seitsekümmend. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa, kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud, nelisada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada seitsekümmend kaheksa poolt nelisada seitsekümmend seitse, kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa kolmekümne viie vastu tagasi lükatud. proua Lohpiiler, te peaksite mind rohkem uskuma. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend üks poolt vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Ähm, edasi nelisada kaheksakümmend kuus, nelisada kaheksakümmend kuus, nelisada kakskümmend kuus, kes on poolt, esimene osa kõigepealt, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm kompromissettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend, kak-, kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tag-, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. peame kontrollima. elektrooniliselt hääletus on alanud, see oli tõesti väga segane siin. No? mis see oli üldse, nelikümmend kolm, hääletus on lõppenud kolmkümmend, kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend üheksa kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud edasi, üks on, aga ah, soovite kontrollida enne? kuuskümmend kolm. no mis teha, kui isegi minu enda fraktsioon mind ei usu? Du glaubst mir ja noch weniger. ja sina usud mind ju veel vähem, ütleb härra esimees härra Fleckensteinile. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kolm kahekümne seitsme vastu, kahekümne kaheksa vastu, vastu võetud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu, veel kord, neli poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks kolmekümne ühe vastu, vastu võetud. viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, vastu erapooletu, vastu võetud, jah, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm, kahe, kolmkümmend kolm, kahekümne üheksa vastu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nüüd läheme TV arvamuste juurde, TV komisjoni arvamuste juurde. kas me esimesed neli võime koos hääletada? teeme üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud TV kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud TV kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud TV neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud TV viis poolt vastu, erapooletu vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud TV7 poolt, vastu, kontrollime. Das wusste ich schon lange. Teadsin seda juba ammu. Hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm kahekümne seitsme vastu vastu võetud, TV kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, TV üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, TV kümme poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, TV üksteist poolt, vastu erapooletu. tundub, et vastu võetud. TV kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud TV kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TV14 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TV15 poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, TV16 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TV17 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TV18 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TV19 poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, TV kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TV kakskümmend üks poolt. kas see ei olnud vastu võetud? TV kakskümmend, elektrooniliselt kontrollime Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. jah, selge. üksteist neljakümne üheksa vastu tagasi lükatud või viiekümne vastu, viiekümne ühe vastu isegi. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, TV kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. naiste õiguste komisjon, FEM üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, mis oli kahekümne ühega, see võeti vastu siis läheme kohe FEM kolme juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEM neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. issand jumal, ütleb härra esimees, see nüüd küll ei saa tõsi olla. Try to write an own report. Nad vist üritavad siin iseenda raportit kirjutada. kas me viiendast kuni kuueteistkümneni võime üheskoos hääletada, jah? ei, jah. kolmeteistkümnes, viis kuni kolmteist, kes on poolt, viis kuni kolmteist, kes on poolt? So, five. viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt. Against. vastu tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu. vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmteist poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend poolt vastu, erapooletu, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend, kakskümmend üks, kontrollime. Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud, kolmkümmend neli, kahekümne kaheksa vastu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, poolt, kolmkümmend kaks, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, siiski viiskümmend üks, kontrollime. geschlossen. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli kahekümne seitsme vastu vastu võetud mitmes see oli, viiskümmend üks, eks. edasi viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. lugupeetud daamid ja härrad Also ich finde es ma leian, et tegemist ei olnud hea koostööga. kui arvamust koostav komisjon üritab siin täiesti uut raportit kirjutada, sest viiskümmend viis muudatusettepanekut on tõesti juba uus raport ja see ei ole üleüldse mitte mõistlik lähenemine. edasi elektrooniline hääletus raporti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud, raport on vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, kaheksa vastu, viis erapooletut. isegi viiekümne häälega esimees parandab ennast. palju õnne härra Pantserile, raportöörile Bitte? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion. ECR fraktsioon soovib oma vähemusraportit äh, koostada. nii et te soovite siin jääda teisele seisukohale. ütlen nüüd kohe alguses, et siin on terve rida kolleege, kes on mulle kirja kirjutanud ja küsinud, kas me üldse peaksime järgmist päevakorrapunkti maha pidama see päevakorrapunkt kuulutati välja eelmisel koosolekul, mitte keegi selle vastu ei olnud, nii et nüüd see päevakorrapunkt on meil päevakorras ja me vaatame selle ka läbi. Wo ist denn jetzt meine Leute? Wo haben die meinen Mantel? kus on nüüd minu inimesed, kus on mu mantel, küsib härra esimees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 Ich bitte Platz zu nehmen. Please take your seat. Võtke istet, palun. Colleagues who want not to stay. kolleegid, kes ei soovi siia jääda või külalised, kes ei soovi siia jääda, palun lahkuge otsekohe. We have one hour time. Yep. How many amendments? Paul Barnes? Yeah. Vorher? Yeah.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 Hmm? 15 minutes or something? Yeah. Dear colleagues, meine Damen und Herren. kallid kolleegid, daamid ja härrad. mul on au meie hulgas tervitada väliskomisjoni esimeest Vene Föderatsiooni Riigiduumast, härra Aleksei Puškovi. ta ei ole mitte esimest korda meie ees nii et me võime siin rääkida arutelude jätkamisest. härra Puškov peab kõigepealt viieteistminutilise sõnavõttu, siis on meil kolmveerand tundi aega arutelu pidada ja vastavalt sellele, kui palju on kõneleda soovijaid, paneme me ka kõneaja paika selleks, et võimalikult paljud saadikud saaksid sõna me teame, et see arutelu toimub väga pingelisel ajal ja õhkkonnas. Vi-, eelmisel nädalavahetusel olin mina Müncheni julgeolekukonverentsil, nagu nii mõnigi meie hulgast ka, ja me nägime, kui otsustavad on praegused hetked. et nad otsustavad võiksid olla, seda me ei teadnud siis, kui me teid siia kutsusime Wir wissen, me teame, et pinged on, pinged lähevad nii kaugele, et loodetavasti meil on tõesti võimalik veel Minskis ka kõnelusi pidada. mõned ütlevad, et võib-olla on viimane või peaaegu viimane võimalus mingigi lahendus leida, enne kui teiselt poolt hakatakse relvi tarnima Euroopa Parlament selge enamusega ütles välja oma seisukoha oma resolutsioonis ja meie astusime selle eest välja, et rahvusvahelisest õigusest peetaks kinni, et Krimmi annekteerimine ja Vene üksuste kohalolu Ida-Ukrainas on rahvusvahelise õigusega vastuolus, meie jaoks on tähtis, et sanktsioonid jääksid püsima niikaua, kuni Minski lepingut ei rakendata ja meie separatistide tegevust Venemaa toetusel, nii näeme meie seda, härra Puškov näeb seda võib-olla teistmoodi, meie tõesti ei ole nõus sellega, mida separatistid praegusel hetkel teevad Ida-Ukrainas ja see on ilmselge Minski kokkuleppe õõnestamine. tahaksin aga ka toonitada et Euroopa Parlament on alati olnud huvitatud headest suhetest Venemaaga, et me oleme alati valmis need sanktsioonid kõrvaldama ja tegema tihedat koostööd ja soovime ka uuesti alustada läbirääkimisi partnerluslepingu üle selleks, et Venemaa majandust turgutada, seal on veel terve rida küsimusi, millest praegu veel avalikult rääkida ei saa aga kõige tähtsam on see, et rahvusvaheline õiglus seatakse uuesti jalule. ja meie leiame, et Helsingi kohtumise, Pariisi äh, harta ja Budapesti memorandumiga on Venemaa andnud allkirja dokumentidele, kus on kirjas, et Ukraina terviklikkusest tuleb kinni pidada ja seda tuleb säilitada. ning äh, samamoodi tuleb rääkida ka iga riigi suveräänsest õigusest otsustada äh, Äh, kellega ta milliseid lepinguid sõlmib ja see ei ole mingi äh, õigus, et Venemaa ütleb, et siin on tegemist tema mõjualaga. Aleksei, me oleme sellest juba väga tihti rääkinud ja mul on tõesti suur mure, et see kolmepunktiline argumentatsioon, et teil on ajaloolisi nõudmisi sellele territooriumile või et julgeolekuhuvid ei ole tagatud või et vähemuste et vähemusi kiusatakse taga, mis Venemaa puhul tõesti tõsi ei ole, oleks võinud ju pöörduda Euroopa Nõukogu poole, kui sellega oleks probleeme. et selle argumentatsiooniga tõesti ei ole mõtet Euroopa ette tulla. territoriaalse terviklikkuse säilitamine on kahekümne esimese sajandi poliitikas väga tähtis just selleks, et me varasemad sajandid saaksime kõrvale heita, need varasemad poliitikad, mis tõid ikka jälle endaga kaasa sõdasid sellepärast on väga tähtis ähm, räägis on Ukraina rahva vabast tahtest ega üleüldiselt Euroopa julgeolekuolukorrast ja rahust Euroopas. ja sellepärast on tähtis, et alustatakse uuesti läbirääkimisi, sest vastasel korral võib meil tekkida siin tõesti probleeme jälle julgeolekuga ja me oleme tagasi olukorras, mille puhul me arvasime, et juba kakskümmend viis aastat tagasi on need probleemid ületatud ja need valesti mõistmised ja hindamised ei ole mitte mingiks põhjuseks, et hakata mõne riigi terviklikkust küsimärgi alla seadma. ja sellepärast ei ole ka see ka praegu meie jaoks vastuvõetav. ja meie näeme olukorda praegu täpselt nii, üritasin seda lühidalt ja kainelt äh, siin selgitada ja kokku võtta ja ma loodan, et meil on võimalik ka sellest positsioonist lähtuvalt uuesti läbirääkimisi alustada, sest meil kõigil on ka vastutus. vastutus just äh, selle rahva ees, kes meid siia on valinud. Aleksei, sul on sõna. Thank you, Elmer. Yeah, yeah. Okay. Is Thank you, Elmar. suur tänu, Elmar. ma võtsin vastu Elmar Broki kutse, keda ma tunnen juba pikemat aega, kuigi ma tean, et Euroopa Parlamendis on enamus millel on juba kujunenud enam-vähem seisukoht nendes küsimustes ja võib-olla te ei ole just kõige kergem kuulajaskond, kelle ees ma täna esinen. Äh, kuid äh, oli võimalus mitte tulla ja jääda ilma kriitikast ja rünnakutest, mida ma ootan. teisalt aga, kuigi tunded on praegu laes ja on aeg meil poliitikat tehakse läbi süüdistuste. ma siiski arvan, et me peaksime alustama otsast peale. nagu ja ma tahaksin rõhutada Francois Hollande'i ja Angela, Angela Merkeli soovi teha uus algatus, äh, arvestades olukorda minna kontrolli alt hästi välja. ja see on ka põhjus, miks ma tulin Strasbourgi. ja see on ka põhjus, miks ma teie ees täna kõnelen. ma ei taha teie ideoloogilist sõda pidama hakata, see ei ole mu eesmärk, ma ei taha äh, siin Vene seisukohta aktsepteerimist rõhutada, see ei ole minu eesmärk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 First, why I think the meetings that happened in Kiev and in uh, Moscow are so important. I think they are important because uh, this war is going nowhere. sest see sõda ei vii kuhugi. see sõda võib kesta veel pikka aega ja mitte eriti intensiivselt nii nagu see on olnud septembri algusest jaanuari alguseni ja intensiivsemate lahingutega. kuid äh, sellest võib kujuneda ka sõda, mis võib hakata laienema ja tekitada suuri probleeme Euroopa julgeolekule. USA kaalub võimalust saata Ukrainale relvi ja see on ohtlik areng ja ma nõustan Francois Hollandile, kes ütles, et kui see nii toimub, siis see võib viia laia sõjapidamisele. me teame, kuidas need alguses saavad, kõigepealt relvad, siis sõjalised nõustajad ja siis äh, väeüksused sõjaliste nõustajate kaitseks ja siis inimesed saavad surma ja äh, pukebki äh, ulatuslik sõjapidamine. nagu me teame Vietnamis ja põhjal nii need asjad alguse said Vietnamis, eh, kõigepealt relvatarnetest ja siis eh, üleüldine sõda. seega minu arvates olukord on äärmiselt ohtlik ja ma ei arva, et muidu Prantsusmaa president ja Saksamaa kantsler äh, oleks teinud nii suuri jõupingutusi selle algatuse kallal eh, tegutsemiseks ja nii tõsise lähenemisega Äh, praegu on kriitiline ähm, lõpetada sõjapidamine, võitlemine, sest põhjus on selles, et väga paljud rahumeelsed elanikud Ukrainas saavad surma. Äh, see mõte, et need inimesed saavad surma mässuliste käe läbi, äh, suures plaanis ei vasta tõele. ma tooksin teile arvnäitajad eelmisest nädalast Donetskis. sada viis eluhoonet hävitatud, kolm haiglat, kaks kooli, äh, kaks lasteaeda, kolmkümmend seitse inimest surma saanud ja sada haavatud ja seda ei ole toime pannud mässulised, sest UNESCO nende kontrolli all, milleks nad peaksid seda tegema. Äh, loomulikult Ukraina pool esitab teile omapoolseid näitajaid ja ma ei ütle, et selles sõjas on nii inglid kui ka saatanad, ma tahan öelda, et sõjale tuleb lõpp teha, sest ametlik statistika on äh, viis tuhat nelisada inimest on juba surnud ja kümme tuhat inimest on haavatud. Need on ÜRO näitajad Äh, Saksa Föderaalvabariigi salateenistus, äh, kui me usaldame Frankfurtit Allgemeinit, siis on avaldatud teised näitajad, et viiskümmend tuhat inimesed on surma saanud äh, Ukrainas, sealhulgas nii sõjaväelased kui tsiviilisikud. ja see peaks panema meid mõtlema, mis edasi. kas me tahame, et need arvud hakkaksid kahekordistuma või otsime väljapääsuteed? ma tahan öelda, et kahjuks see sõjapidamine ilma rahvusvahelise poliitilise sekkumiseta võib jätkuda veel pikka aega. nagu teate, et kõikide sõdade ajal tekivad radikaalid mõlemal poole, on neid, kes tahavad lõpuni minna, võidelda lõpuni, ilmselt leiate selliseid nii Kiievis kui ka messuliste ridades. ja nad öö, äh, räägivad väga veenvalt oma õigustest ja mind paneb mõtlema, äh, mis võiks olla Ukraina puhul lõpp, kas mässulistel õnnestub vallutada Kiiev? Äh, on tõenäoline, et nad ei, seda ei saavuta ja neil pole ka sellist eesmärki. Äh, aga mis tähendab Kiievi jaoks see võitluse lõpp, kas tappa mässulised, nad välja suruda, ma arvan, et see ei ole võimalik augustis ja septembris ja viimati jaanuaris äh, äh, juba Kiievi poolt tehti selliseid, äh, praegu on saavutatud ikka status quo, sõjalist lahendust sellel ei ole. ükski osapool ei saa otsustavat kahju vastaspoolele tekitada. oleks lihtne ju öelda et asi on mustvalge, eh, Kiiev on valge, mässulised on must. ma arvan, et eelmisel äh, nädalal äh, Ülemraada Kiievis võttis vastu resolutsiooni äh,, milles Venemaad nimetatakse agressoriks äh,, riigiks, kes on toime pannud agressiooni. aga mu küsimus on kas te olete näinud paljusid agressiivseid riike, kes on vastu võtnud sadu tuhandeid pagulasi oma territooriumil? kui Venemaa on agressor, siis miks kaheksasada kolmkümmend viis ukrainlast leidis varjupaiga Venemaa territooriumil? see ei sobitu sellesse mustvalgesse pilti ja ma võin teile öelda, miks. sest eh, enamik nendest inimestest on venelased ja nad tunnetavad ennast kaitstuna ja julgemana Venemaa territooriumil samal ajal sada viiskümmend tuhat elanik on lahkunud sellest piirkonnast ja leidnud varjupaiga Ukraina teistes linnades ja paikkondades. me näeme, et ka Ida-Ukrainas on lõhe tekkinud, osa eelistab põgeneda Ukraina poolele, teised Venemaa poolele. ja kuna asi ei ole mustvalge, just selleks ongi vaja meil poliitilist lahendust. kuna seal Ida-Ukrainas elab umbes seitse miljonit inimest ja me peame arvestama ka sellega, mida nemad mõtlevad. ja seetõttu küsimus, selle piirkonna äh, tulevane staatus on võtmetähtsusega selle probleemi puhul. me ei saa väita, et nende saatus otsustatakse ainult Kiievis ma kardan, et Ukraina kriis on muutunud rahvusvaheliseks kriisiks, et temal ei ole ainult siseriiklikku lahendust, see on kahjuks äh, palju laiemaks valgunud ja ma arvan, et äh, staatuse küsimus on just see vundament, millele üles ehitada kestev rahu, mitte ainult relvarahu, mida võib nädala-kahe-kolme pärast rikkuda, vaid äh, kestev rahu. sest sealse piirkonna elanikel peaks olema ka oma sõnaõigus selle kohta, milline staatus nende arvates tagab nende õiguste kaitse ja nende soovide täitumise. me ei saa seda üle nende peade otsustada. ja siis, kui me kuuleme Kiievist ühte ja sama mantrat, et Ukraina jääb ühtseks riigiks. Neil on õigus seda väita, kui mõelgeme olukorra pärast, kas see ühtne unitaarne riik on alati õige reaktsioon äh, küsimustele, mis tekivad mitmerahvuselistes riikides. ka Serbias Kosovo kriisi ajal olid radikaalid, kes väitsid, et Serbia peab jääma üheks ühtseks riigiks. Äh, kuhu see on meid viinud? kui Kosovole oleks antud föderaalne staatus, võib-olla asjade käik oleks olnud hoopis teistsugune ja ohvreid oleks olnud Jugoslaavias palju vähem. ma ei taha sellega öelda, et Ukraina peaks muutuma föderati-, föderaalseks riigiks, kusjuures ma ei leia midagi halba ka föderatsioonis. Saksamaa on föderaalriik, Venemaa on föderaalriik, USA on föderaalriik seega föderatsioonil ei ole midagi, föderatsioonis ei ole midagi halba, kuid ma tahan rõhutada, et sellel piirkonnal tuleb anda eristaatus, eh, mida tunnustavad miljonid selle piirkonna elanikud. me ei saa seda otsustada Moskvas, Kiievis, Washingtonis või Brüsselis. Nende inimeste arvamust tuleb küsida ja ka nendel peab olema sõnaõigus selle kohta, millist staatust nemad soovivad. jah, Donbass peaks jääma osaks Ukrainast me ei vaidle sellele vastu. meie väide aga on, et me ei arva, et pärast seda, mis on toimunud, äh, pärast kõiki neid surmasid ja äh, kahjustusi ja, ja äh, julmi võitlusi, saame öelda Kreevile, okei okay,, soovite ühtset riiki, tehke mida iganes te soovite, sellele kaasneks, sellega kaasneksid äh, kättemaksuaktsioonid ebaseaduslikud teod sealsete elanike vastu, seega me peame nendele inimestele pakkuma mingisugust julgeoleku tagatist. kuid nende tagatiste jaoks me peaksime ühendama oma jõud. on selge, et valitsus Kiievis on loonud tihedad Äh, sidemed mitmete Euroopa pealinnadega ja seetõttu, kui näiteks relvarahu Kiievi pool on tagatud Euroopa riikidega ja Euroopa Liiduga, see võiks olla vastus. meie omalt poolt, loomulikult Venemaa avaldab omapoolset mõju mässulistele, et see relvarahu muutuks kestvaks relvarahu ja et seda ei rikutaks äh, üsna pea pärast seda, kui see on sõlmitud. ja need tagatised, mida ma loodan, äh, kaalutakse ka Minskis ja kiidetakse heaks kolmapäeval Minskis, saaksid olla aluseks ka kestvatele poliitilistele arengutele. see saab olema väga keeruline areng. Need on keerulised probleemid mäletate, kui palju aega kulus Euroopale Kosovo probleemi lahendamiseks? kümme aastat. seega me ei saa loota kiiretele lahendustele. aga kui sõda peatatakse, kui poliitiline protsess käivitub, siis positiivne on vähemalt see, et rohkem inimesi ei sure, sest olukord on juba kohutav ja kui see sellele kulub üks, kaks, kolm aastat, me peame siiski jätkama, nagu kõikides seda liiki kriisiolukordades, nagu ma ütlesin, ei ole lihtsaid vastuseid. ma tahaksin rõhutada, et äh, vaatamata sellele kriitilisele olukorrale me ei suhtu Euroopa Liitu kui oma vaenlasesse, äh, kuigi teinekord ajakirjas sellele vihjab, see ei vasta tõele. meie suhtume Euroopa Liitu äh, sellesama mandri osana, äh, kuhu ka meie kuulume. me oleme kuulnud, et strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on läbi, me kuulsime seda Brüsselis. isegi kui see vastab tõele, kui strateegiline partnerlusel on lõpp, siis see ei tähenda seda, et eh, meie suhted on katkenud, me peame endiselt koos eksisteerima samal mandril. ja see on muutunud juba hädavajaduseks. et me eh, ei mõtleks enam eh, vastastikku rekrimineerimisele, hakkaksime koos mõtlema selle peale, kuidas seda olukorda lahendada vastasel juhul äh, muutub olukord veelgi äh, ohtlikumaks, tänan. aitäh. palju aega meil ei ole. ma paneksin ette äh, selle, et koordinaatoritel on poolteist minutit ja siis ülejäänutel minut küsimuse esitamiseks ja pärast seda, kui me oleme kõik kirja pannud, nüüd panemegi äh, kõnelejate nimekirja kinni, härra Preda, palun. aitäh, härra esimees. kõneleja mikrofon kadus. mul on hea meel, et te täna õhtul siin olete, härra Puškov. kahjuks meie Venemaa teema raportöör ei saa teiega pidada dialoogi teie enda riigis, sest härra Landsbergisele öeldi, et Venemaa territooriumil ei ole ta teretulnud, isegi kui ta ei vaja viisat, tal on diplomaatiline pass. mul on kahju, et ei taha täna ideoloogilise dialoogiga tegeleda sest tegemist on ju ometigi ideoloogiliste teemadega, jaanuaris näiteks te ütlesite selgelt seda, et äh, lääne äh, liberalistlik ideoloogia on tegelikult äh, totalitarismi vorm ja selle põhjal oleksime me võinud päris huvitavat arutelu pidada, mis aitaks meil ka mõista teie seisukohta, seda seisukohta, mida mõned tunnid tagasi minister Lavrov esindas äh, Kri-, et öeldes, et Krimm liitus Venemaaga vabatahtlikult, Ukrainas Vene vägesid ei ole ja kõik, äh, kogu äh, see jada neid, neid väiteid, mida me oleme kuulnud viimased viiskümmend, seitsekümmend aastat, tegemist on külma sõjaga. Teie kõige suurem probleem tuleb just teie poliitilise režiimi iseloomust me ei ole strateegilised partnerid just seetõttu, et teie režiim on muutumas sõjaväeliseks režiimiks, teie soovite sõna, sest kui te ei soovi sõna, siis lõpetage see sõna, see on teie vastutus, see ei ole ei Euroopa ega Kiievi vastutus sellele sõjale lõpp teha, kui te tahate seda sõna, seda lõpetada, nagu te ütlesite, siis tehke sellele lõpp, teil on see võimalus olemas ja järgnevatel äh, tundidel on teil äh, võimalus äh, ka seda tahet üles näidata, panna paika tõeline relvarahu, mis aitab sõjategevusele lõpu teha. ja siis võime edasi rääkida koostööst. suur tänu tähelepanu eest! Thank you, Mr aitäh, härra esimees. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. aitäh, esimees kõigepealt olen täiesti nõus härra Broki kutsega teid siia meile esinema kutsuda ja see, et me peame võitlustegevusel lõpu tegema, see on tõepoolest tõsi, kui te räägite julgeolekuohust Euroopale, siis äh, see on äh, otsustava tähtsusega meie debatis, äh, see julgeolekuoht on juba praegu olemas. olen nõus sellega, selles esimehega. kuid härra Puškov, te räägite tegelikult midagi erinevat sellest, mida me oleme kuulnud äh, Putinilt, Lavrovilt viimasel ajal, seda, sellest, mida räägitakse Vene televisioonis Euroopa Liidu kohta ja see toon, millega äh, te meid täna kostitasite, ei ole sugugi see toon, mida me tavaliselt Moskvast kuuleme. Äh, kuidas te seda seletaksite? see valmidus leida rahumeelne lahendus ei tundu olevat äh, äh, ühildatav äh, sellega, et Venemaa valitsus ei ole praegu toetanud Minski kokkuleppest kinnipidamist. kui me räägime rahust ja territoriaalsest terviklikkusest, siis on väga selge, et Venemaa ei ole ausalt äh, Minski lepingust praegu kinni pidanud. milline on teie vastus sellele väitele? imelik on, härra Puškov, et äh, äh siin püüate äh, meile tutvustada Kosovo lahendust, kui äh, teie lähenemine tegelikult, äh, teie riigi lähenemine on pigem Serbia lähenemisele sarnane, aitäh uh,. Thank you uh,, Mr President uh,, Mr President aitäh, härra Tänak võtab sõna. härra Puškov, ECR-i fraktsiooni nimel äh, võin öelda, et äh, suhted äh, Euroopa Liidu ning ka Ühendkuningriigi ning Venemaa vahel on kõige kehvemas seisus pärast külma sõju lõppu, Ühendkuningriigi puhul on tegemist siis eelkõige Litvinenko juhtumiga, mis on selle põhjustanud teie mm, president, teie riigi president on esinenud äh, revanšistlike äh, seisukohtadega äh, ning räägib Nõukogude Liidu territooria, territooriumi taastamisest. Philip Hammond on seda käitumist, on sellist käitumist võrrelnud eelmise sajandi, üle-eelmise sajandi Euroopa türannide käitumisega. me räägime siin uuest kõneluste voorust Minskis äh, ja meil on muidugi kõigil teatud lootused, kuid ma kardan, et äh, president Putin ja tema äh, sõjalised käsilased Donetskis siiski lähtuvad sellest seadusest, kellel jõud, sellel õigus ma saan aru, et tegemist on siiski Vene mürskudega, mis üle piiri äh, lendavad, mitte mässuliste omadega, nagu teie neid kutsute. Äh, minu äh, koduriik on Budapesti kinnitustega liitunud. kui teie riik nüüd astub, jällegi ei pea kinni järjekordselt Minski relvarahust, ja võime äh, luua, äh, püüab luua äh, maakoridori Krimmi või vallutada Mariupoli, siis ma arvan, et SWIFT maksete lõpetamine Venemaa pankadele oleks täiesti adekvaatne lahendus ja see oleks kindlasti päris valus samm Venemaa majandusele Ukrainal peaksid olema ka piisavad vahendid ennast kaitsta. härra Puškov, teie kaitsete seisukoht, et ähm, äh, mässulised äh, on selle kõige algatajaks ja selle kõige taga. Teie presidendi ähm, unistus äh, slaavi maailma Venemaast, ühendada kõik slaavi rahvad, see on aga hoopis, hoopis teine lugu Thank you, chairman, indeed. Mr Puškov. aitäh, härra esimees, härra Puškov. Venemaa president Putin äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillis, äh, kuu aega pärast Krimmi annekteerimist, ütles järgmist ja tsiteerin. ma tahaksin teile meenutada, äh, mis oli Novorossija tsaari ajal Harkov, Lugansk, Harson Need ei olnud äh, veel, äh, tollal ei olnud need Ukraina osad, äh, selle territooriumi kesk, kesk, keskmeks oli Novorossijsk ja siis selle regiooni nimeks oli Novorossija. kui ma õigesti mõistan, siis Novorossija on ka laialdam la,, laiem mõiste ehk siis Vene maailm või Russki Mir. härra Puškov, kus algab see Uus-Venemaa või Novorossija teie seisukohast? ja teiseks, kas on mingisuguseid juriidilisi lahendusi või mingeid lahendusi, äh, juriidilisi ähm, kokkuleppeid Vene Föderatsiooni ning mässulas, mässuliste vahel, mille kohaselt äh, teie neid varustate relvadega ähm, Ukrainas võitlemiseks, aitäh! Muchas gracias, muchas gracias, eh, presidente. Bueno, por... Aitäh, esimees, me, meil on täna võimalus kuulata Venemaa esindajat siin komisjonis, Ahveti komisjonis kolleegid ütlevad, et vaata, teie sõdurid võitlevad Ukrainas, Ukrainas saadik ütleb sedasama, te olete oma väed sinna lähetanud, äh, varustate neid relvadega. ja me tahaksime nüüd kuulda ka, mida Venemaa ise selle kõige kohta äh, ütleb. me räägime äh, olukorra destabiliseerumisest Ukrainas. kas äh, millised oleksid lähendused, lahendused teie poolt äh, ma tahan seda kuulda just teie käest, mitte oma kolleegide käest, seda vastust. teiseks, kuidas Venemaa suhtub sellesse, et äh, Ameerika Ühendriigid hakkaksid äh, ukrainlasi ähm, relvadega varustama? kolleeg Kuusu, siin komisjonis on kõik sõna saanud ka äh, Vene Föderatsiooni suursaadik, eh, kes täpselt samamoodi nagu ka kõik ülejäänud venelased said sõna härra Kaarase delegatsioonist, nii et ärge tehke siin nüüd nägu, et esimest korda viimase kaheteist kuu jooksul oleks keegi Euroopa Parlamendi ees. järgmisena proua Harms. proua Harms järgmisena. I also um... ma tahaksin ka otsese, otse esitada küsimuse härra Puškovile. ma ei ole samuti saanud asju vabalt oma kolleegidega Moskvas arutada. Vene võimud äh, lõpetasid minu reisi äh, Venemaale juba Šeremetjevo lennujaamal ja nüüd huvitaks mind äh, pärast teie kõne kuulamist, miks Minski kokkulepe ei töötanud kõik see, mida te praegu räägite, see oleks olnud võimalik ka vastavalt Minski lepingule. ja ma tahtsin ka teada seda, miks ei ole mingeid arutelusid Duumas Moskvas selle kohta, mis toimub Ukrainas. oma kõnes lõite mulje, et ei ole mingisugust Venemaa seotust selle konfliktiga ja pean ütlema, et ma kahtlen selles sest üha enam äh, hääli kostub äh, ka Venemaast, äh, Venemaalt ähm, ka sõjaväearstid, kes ütlevad, et Vene sõdurid võitlevad Ukrainas küll vabatahtlikena üha enam näeme ka fotosid Vene relvadest, Vene veoautodest ja seetõttu ma tahaksin tõepoolest teada, milline on teie arvamus äh, millal tuuma või Kreml äh, nõustuvad selle kompromissiga, mis juba kuid tagasi Minskis sai paika pandud, kui kaugele te peate minema või kui palju kaugemale te peate Minski kokkuleppest minema territooriumi osas ja selles äh, kontekstis tahaksin rõhutada äh, ka libe-, liberaalidest, liberaalist kolleegi küsimust teile Grazie anche Presidente Puškov per essere qui. aitäh, Puškov, eh, selle eest, et eh, eh, tänasel koosolekul osaled, see ei ole kindlasti teile kerge ülesanne praegust konteksti arvestades. Te, ma täiesti nõustun sellega, et siin ei ole musta ja valget selles sõjas, ei ole ingleid ja teemoneid, juba Platon ütles, et esimeseks sõja ohvriks on alati tõde Te ütlesite, et ei ole sõjalist lahendust sellele konfliktile. kumbki osapool ei saavuta oma eesmärki täielikult ja seda ei saavutaks äh, ka Euroopa ega ükski konflikti osapooltest. tegemist on võimuvõitlusega mõlemalt poolt, äh, võib-olla ka siis äh, suurvõimude vahel ja see ulatub kaugemale vaid Ukrainast. minu küsimus on järgmine, kui me räägiksime autonoomia andmisest sellele regioonile, ja siis võiksime kasutada Itaalia regiooni ähm, näidet, kui tehtaks selline ettepanek, siis milline oleks Kremlini vastus kas äh, tingimused oleksid paigas äh, sellise ähm, lahenduse aktsepteerimiseks, aitäh. Grazie presidente, e anche io mi unisco a... aitäh, esimees. minagi nõustun äh, sellega, et on hea et äh, härra Puškov täna siin viibib. kui me räägime Euroopa Liidu ning Venemaa vahelistest suhetest, kas te ei leia, et äh, jättes kõrvale praeguse olukorra, peame me vaatama kõike äh, Venemaa ning äh, Euroopa Liidu suhete nõrkuse valguses. me küll teame Vene ning Saksa riigipeade äh, algatusest lahenduse otsimiseks, kuid kas mitte teg-, tegemist ei ole pigem Euroopa Liidu äh, välispoliitika küsimusega, milline on posi-, milline positiivne roll võiks Euroopa Liidul äh, olla, arvestades seda, et ähm, Venemaa oma ajaloo ning äh, geograafilise asendiga on siiski Euroopa riik ja see on äh, tähtis teema Euroopa jaoks, nii et meie eurooplastena peame otsustama enda küsimuse, enda probleemid lahendama, ilma et võtaksime äh, vastu eh, teiselt poolt Atlandi pakutud eh, nii-öelda abi eh, surmarelvade näol. teine küsimus, kui räägime territoriaalsest suveräänsusest, siis ma olen teie nägemusega nõus, kuid nüüd enesemääratlemise õigus rahvale, eriti just venekeelsele vähemusele, vene vähemusele Ukrainas? That our uh, head of the US, uh, Russia delegation see, äh, nüüd ma sooviksin, et meie Venemaa delegatsiooni juht võtaks sõna ja ka raporti autor, aitäh. tahaksin äh, avaldada kahetsust, et äh, faktide kogumise missioon ei saanud aset leida Moskvas mõned nädalad tagasi, kuid teisest küljest teie, härra Puškov, nüüd viib, viibite siin kutsega parlamendi poolt äh, see defineeribki selle lõhe läänemaailma ja Venemaa vahel ja seda süvendab veelgi see, et Venemaa ei mm, pea kinni nendest kohustustest, millega ta ise on nõustunud. daamid ja härrad, kas te teate, et äh, on enam kui tuhat nelisada kolmkümmend viis lahendit äh, äh, kohtulahend, mida ei lahendata ma võiksin edasi minna ka Budapesti, Helsingi memorandumiga, ÜRO hartaga, kõike, mida rikub ähm, Venemaa. Minski äh, kokkuleppel on samuti Venemaa äh, ministri allkiri Venemaa ei ole sõrmegi liigutanud äh, selleks, äh, et näidata, et ta üldse kuidagi hoolib Minski kokkuleppest. kuidas te kujutate ette tulevasi suhteid äh, läänega, kui te pidevalt rikute kokkuleppeid ning sülitate inimõiguste ning ähm, õigusriigi põhimõtetele? kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. nüüd väheneb kõneaeg ühele minutile. härra Pikula. härra Pitsula. Thank you, Mr President. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Puškov, teie sõnavõtu eest. Te ütlesite, et, et iga konflikti alguses kõigepealt räägivad relvad ja siis konflikt eskaleerub kuid Ukrainas lahkusid relvad kõigepealt selle territooriumilt. ma tahan teile meenutada, et Ukraina tuumaarsenal läks Venemaale vastutasuks kokkuleppele, millega tagati rahvusvahelised piirid sellel riigil. mu küsimus, kas Budapesti memorandum, mis äh, sõlmiti üheksakümne neljandal aastal, on endiselt kohustuslikuks täitmiseks ka Venemaale? proua Kalnite. härra Puškov ma tahaksin teilt küsida, millal Venemaa kavatseb ratifitseerida rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi, millega Venemaa on liitunud või te olete piisavalt äh, äh nutikad, et mitte seda sõlmida, arvates, et kunagi tuleb päev, et need Venemaa sõdurid, kes praegu sõdivad Ukraina territooriumil, antakse kohtu alla Ukrainas toime pandud kuritegude eest. härra Fleckenstein. härra Puškov, te ütlesite, et strateegilisi partnerlusi enam ei ole. ma arvan, et meil on sellest rohkem kahju, kui te arvate, sest me, seda partnerlust oleks vaja. kuid selle strateegilise partnerluse üheks eelduseks on see, et me saame uued usalduslikud suhted luua ka selles osas, et kuidas me lahendame probleeme, kui need peaksid tekkima Te ütlesite, et see ei lähe kiiresti. jah, olen nõus, see ei lähe kiiresti. aga järgmine külmutatud konflikt, seda me küll ei soovi. on üks eeldus lahendada palju küsimusi, mis meil on hingel ja selleks eelduseks on relvarahu, sellest soovite teie võidelda, meie ka. vabandage väga, kui ütlen, et olen skeptiline, sellegipoolest arvestan ma teiega, nii et palun ärge valmistage meile pettumust aitäh, härra Teemesmaeker, palun järgmisena. Eh, eh, aitäh, härra Puškov, tere tulemast ja suur tänu dialoogi eest ja meiega arutelu pidamast kui ma teie sõnavõttu kokku võtan, siis võin seda öelda kahe lausega. Te ütlesite, et on aeg midagi uut teha ja sõda ei aita mitte kedagi. minu küsimus on nüüd teile, miks te siis üldse selle äh, sõja sinna Ukrainasse importeerisite? tegemist on sellise hübriidsõjaga, importeeritud sõjaga, mille te Ukrainasse viisite. Venemaa on küll kogu aeg öelnud, et ta on ka, et ta ei ole kaasatud äh, sellesse sõtta, kuid kunagi ei ole Vene Föderatsioon vastanud sellele küsimusele et kust need raskerelvad siis tulevad, kust see toormaterjal ja relvad ning sõjatehnika tuleb, vastake palun sellele küsimusele ja teiseks, millal Nadja Savtšenko vabastatakse, tegemist on Euroopa Nõukogu liikmega, keda hoitakse Venemaal kinni ja rikutakse rahvusvahelist õigust sellega. Gracias, señor Brock suur tänu, esimees. ma arvan, et on viga, et me paneme Venemaa nüüd kohtu ette. tundub, et sellega me tegeleme, peame leidma poliitilise lahenduse strateegiliselt tähtsale probleemile. ma olen olnud kolmkümmend aastat sõjakorrespondent ja ma ei tunne ühtegi sõda Äh, mis on käivitatud kolmanda osapoole nimel. Äh, sellega äh, küll kaasnevad sisemised probleemid, kuid mitte Ida-Ukrainas. Nad võitsid viiskümmend kaks protsenti häältest valimistel ja ainult kakskümmend protsenti inimesi on äh, äh, kaitseministri viimaste avalduste vastu meelt avaldanud, kuid me tahame vältida selle sõja eskaleerumist ja mu küsimus on järgmine. kas Venemaa mõistab, et Budapesti protokoll e-, endiselt kehtib, see on põhimõtteline küsimus. teiseks, millist lahendust te näete ette äh, Krimmile ja Donbassile? ma nõustun sellega, et te peaksite ühinema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu konventsiooniga, kuid sama me peaksime nõudma ka Iisraelilt ja USA-lt. Muchas gracias, señor presidente, señor Puskov. Suur tänu, esimees, härra Puskov meid ilmselt äh, lahutab suur ideoloogiline lõhe, kuigi härra Brocki ja teiste komisjoni liikmete vahel on ka lõhe, kuid me peaksime äh, siiski mõtlema ka selle positiivsele, mis te ütlesite ja te ütlesite väga mõistlikult, et me peaksime tegema lõpu sõjale ja see on hoopis teistsugune sellest banaalsusest, mida me oleme kuulnud, eh, neid eh, üleskütvaid kommentaare, mis on eh, sobivad nii-öelda klassiruumi ja mitte Euroopa Parlamendi komisjoni saali. me ei tohi unustada, meeldib meile see või mitte, et rahvusvahelised suhted sõltuvad väga palju poliitilistest teguritest ja mitte ideoloogilistest teguritest, poolehoiust teatud režiimidele ja praegusel hetkel äh, see, mida me näeme, vastab tõele, et Venemaal on poliitilised jõud, kes tahavad võimuohjad enda kätte saada ja loodavad rohkem Euroopalt. Äh, me loodame Euroopas, et peetakse kinni meie äh, kaubandusnormidest, rahvusvahelisest õigusest, seda me soovime teilt, seda me nõuame ka USA-lt äh, kuigi ka USA mitte alati ei täida rahvusvahelise õiguse norme Thank you, Mr Rishkov. Äh, suur tänu, härra Puškov, äh, et te täna siia tulite. vabandan, äh, ma hääldasin teie nime valesti, härra Puškov, ma tänan teid, et te tulite täna siia ja mu küsimus on, kas te teed, teete tööd selle nimel, et, et meie parlamendi liikmetel oleks edaspidi võimalik ka Venemaale sõita? teiseks, kas te leiate, et Venemaa tegevus selles konfliktis on täiesti kooskõlas Pariisi harta põhimõtetega ja kolmandaks, äh, kui Serbia OSCE juht kritiseeris nõndanimetatud separatiste äh, viimastel läbirääkimistes voorus, et nad ei olnud isegi nõus arutama relvarahu Minski kokkuleppe põhjal, kuidas te seda kommenteeriksite? Mm, esimehel polnud mikrofoni. suur tänu, esimees, kolleeg Brok, suur tänu, härra Puškov, et te tulite meie väliskomisjoni täna ja nüüd lülitus mikrofon välja. et vabalt arutada äh, seda tulevikusuunda, kas see tähendab seda, et iga Venemaa naaberriik, kes valib Euroopa tee, võib sattuda sama stsenaariumi ohvriks, mis on toimunud viimasel aastal, milline on Venemaa seisukoht rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisel ja kuidas te leiate, et olles konfliktis rahvusvahelise õigusega äh,, leidis kri, Krimmi annekteerimine suure toetuse Venemaa duumast. Äh, teie praegune käitumine Äh, meenutab meile väga palju Miloševitši mudelit Serbiat, Serbias üheksakümnendal aastal ja ma ei usu, et see oleks hea Venemaale ega tema naaberriikidele ega ka meie mandrile, kus me ka edaspidi jätkuvalt koos peame elama. tänan, esimees äh, äh, austusega küll meie külalise ees, ma tahaksin sõna võtta vene keeles. ma esindan Lätit ja me oleme toonud eh, nii Venemaa suhete soojenemist kui ka jahenemist ja see annab kohe tunda ka meie ühisel piiril. Te ütlesite, et Euroopa Liit ei ole teie vaenlane ja mulle oli meeldiv kuulda seda. Öelge palun, millised samme on Venemaa valmis tegema juba ülehomme, kui homme leiab imet, leiab toime imet ja Euroopa Liit tühistab kõik Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonid? Thank you very much, uh, first of suur tänu uh, äh, täna selle eest, et te ei püüdnud veenda meid selles, et teie sõjaväelased ja äh, relvad ei ole Ukrainas ja teiseks äh, ka mina olen nõustunud kolleegidega, et teie pädevad ametused vabastaksid viivitamatult Nadja Savtšenkodele ja õigustada kinni pidada. mu küsimus, miks ei ole Venemaa lubanud OSCE liikmetele juurdepääsu tervele piirkonnale, äh, et näha ka, mis on toimunud droonidega, kas te tõesti ei usalda OSCE-d kui objektiivset äh, organisatsiooni. järgmine küsimus, Te viitasite Donetski piirkonna ja Luhanski eh, rahvuslikule koosseisule, kasutades seda argumente, võite te seda sama kasutada Harkovi, Dnepropetrovski, Odessa ja isegi Kiievi kohta, sest kui te tulete välja selle etnilise argumendiga, kus te saaksite piiri tõmmata, kuidas te saate meile kinnitada, et kui relvalahu jõustub, eh, ka teie isu vallutuste vastu eh, lõpeb? Monsieur Président Mélenchon. Merci, euh, cher Président. Malgré tout. aitäh. hoolimata kogu äh, austusest äh, teie vastu ei ole ma sugugi nõus äh, teie sissejuhatusega ja ma arvan, et härra Puškov ei peaks arvama, et Euroopa Liidu seisukoht piirdubki meie esimehe seisukohaga. meie peaminister juba ka ei, meie minister eile märkis seda, et see Vene-vastane hüsteeria ei vii mitte kuskile. me teame väga hästi, et tegemist on äh, aja raiskamisega, kui me neid asju liialdama hakkame. Te ei ole siin agressorina ja Te näete, kuivõrd lõhestatud on ka siinne saal külma sõja vaimust, kuid nüüd äh, lõpetame lobisemise. Äh, viimasel nädalavahetusel äh, oli, olid arutelud meie presidendi ja teie presidendi ähm, vahel. me teame, et läbirääkimised olid päris põhjalikud tahaksime lähemalt teada nende läbirääkimiste sisust. ja äh, me äh, kindlasti, tahaksin teile edastada ka veel kord äh, meiepoolse tänu, meie kaasmaalaste tänu Venemaale Teise maailmasõja lõpetamisel, aitäh. härra Mélenchon. Prantsuse vabastamise eest vastutasid ka inglased ja ameeriklased, keda te just äsja ründasite, tõesti, ärge seda ära unustage. ma mäletan, et Normandias olid inglased ja ameeriklased need, kes seal maabusid. kõnelejad räägivad korraga. jah, aga me ei peaks äh, otsu-, unustama ka Venemaa rolli, ütleb härra Menachon. stopp stopp, aitab küll ja tahan teile veel öelda, härra, et kui me oleksime samal arvamusel, siis ma tõesti peaksin endalt küsima, et kas mu arvamus pole vale. ja nüüd saab sõna kolleeg Chopard. aitäh, härra esimees, tahaksin äh, kõigepealt äh, väljendada oma lõbustatust, kuulates äh, kõiki äh, neid kolleegide sõnavõtte, rääkides Venemaa äh, sanktsioonidest liikumisvabadusele, tundub, et meie siin kojas tahame õppetunde kõigile jagada, kuid põhiõigustest ei pea isegi kinni tuhande üheksasaja neljakümne esimesel aastal Prantsusmaa eh, ning eh, Saksamaa tahtsid luua eh, Euroopa ning Siberi gaasijuhtme, osad riigid olid selle vastu, kuid üheksakümnendatel sanktsioon, kaheksakümne esimesel aastal sanktsioonid kõrvaldati, me näeme, millised äh, olid äh, külma sõja aegsed äh, seisukohad äh, ja me peaksime kolleegide seas järele mõtlema, miks Euroopa Liit on praegu, kõnelejad katkestab, esimees. aitäh. One minute each and, and I think that igaühel on üks minut kõneaega ja see on see erinevus, et siin parlamendis saab igaüks sõna ja enamus toetab siis resolutsioone. ja siin on näha, et need nii et kui arvestada, et enamus hääletas hoopis teistsuguse resolutsiooni poolt, nii et me tõesti oleme liberaalsed, sest teie saite siin sõna ja nüüd saab sõna proua Gomes. tere tulemast, härra Puškov. tere tulemast, härra Puškov, miks Venemaa ei leia, et ta on osa sellest sõjast? ja te ütlesite, et Donbass on osa Ukrainast. kas seda osa võiks laiendada ka Mariupolini? tahaksin ka teada vastust Krimmi kohta, te ütlesite, et ei ole garantiisid, et Minski leping hakkaks toimima, mis tagatisi on teil veel vaja? härra Hadži Georgiev, palun järgmisena. aitäh, tere tulemast äh, härra Puškov, palun mikrofon kõnelejale. meile valmistab väga muret see külma sõja õhkkond, mis on kogu Euroopas hakanud levima. nagu me poleks mitte kunagi õppinud midagi varasematest sõdadest ja tuhandetest, sadadest tuhandetest hukkunutest ja ka siin saalis oleme me sellest väga palju rääkinud ning on jäänud mulje, et väga paljud arvavad, et äh, Äh, et tegemist ei ole sõjaga ja et äh, on täiesti kindel ju see, et meie oleme vastu sellele, et ÜRO või USA hakkaksid siin äh, relvasid tarnima. Vietnami võrdlus oli väga hea, me ei tohi siin tõesti lubada teist Vietnamit. mul on kaks küsimust, kuidas sanktsioonid mõjutavad Venemaad ja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 me oleme alati uskunud, et me peaksime Venemaaga tegema head koostööd selleks, et kahekümne esimese sajandi proovikividega hakkama saada, terrorism, fundamentalism ja nii edasi, energia, majandus, kliimapuutused, kõik need küsimused. kuid selleks, et teha koostööd, on vaja kahte osapoolt. me loodame tõesti, et Venemaa peab kinni rahvusvahelistest kokkulepetest. mul on kolm küsimust teile kõigepealt, kas Venemaa usub, et ta peaks üheksakümne neljanda aasta, kaheksakümne neljanda aasta memorandumi juurde jääma? kas Bush seenior ja Gorbatšov leppisid kokku äh, uute NATO liikmete vastuvõtmise osas, sest äh, vahel öeldakse, et NATO ei ole uute liikmete osas oma kohustustest kinni pidanud. ja kolmandaks, kas te ei karda, et paremlikud ja vasakpoolsed äärmuslikud jõud võtavad Euroopa pantvangi? härra Puškov, palun järgmisena. Alors voilà, mul on nüüd seitse minutit kõigile küsimustele vastamiseks, ütleb härra Puškov. niisiis, ütlen siis äh, kõige tähtsama enda poolt. vastan mõnedele küsimustele, kuid mitte kõigile arusaadavatel põhjustel, sest seitse minutit on äh, vähevõitu. härra Äh, komisjoni esimees ütles mulle, et on seitse minutit mul aega, nii sain mina aru. alustaksin äh, küsimusega, millal Venemaa ratifitseerib äh, rahvusvahelise kriminaalkohtuga ühinemise võib-olla siis, kui Ameerika Ühendriigid seda teevad või kui Ukraina seda teeb kui me vaatame toimikuid, vastavaid toimikuid, siis Ukraina ei ole seda samuti ratifitseerinud ja terve rida teisigi riike, nii et Venemaad ei saa siin kuidagi esile tõsta süüdistustes. kuulsime ka avaldust, et äh, pommid tulevad äh, Venemaa poolt, see on vale. pommid tulevad eelkõige Ukraina armee, armee poole pealt äh, kui äh, pommitatakse ainult mässulisi, siis võiks vähemalt öelda, et tegemist on äh, sõjaga, kuid pommitatakse linnasid tänagi, kui me siin teiega räägime, äh, Donetskis hukkus seitse-kaheksa inimest. nii et tegemist on suure hulga tõenditega, et nende pommide taga on äh, just äh, Ukraina armee, ma tahaksin äh, Human Rights äh, Watchi tsiteerida, kui te mind ei usu, mis minu arust on suhteliselt erapool-, erapooletu organisatsioon, mis süüdistab äh, ähm, äh, Ukrainat klasterpommide kasutamises. kas Euroopa Parlamendis või teistes äh, Euroopa institutsioonides äh, Äh, kas need ei ole mitte relvad, mis on täielikult äh, keelustatud ja ka ballistilised raketid on äh, Ukraina armee poolt kasutusele, ka Ameerika Ühendriigid on seda tunnistanud, nii et tõendid on olemas ja kui ma teile ütle, kui ma sellest räägin, siis peab ütlema, et see kõik ei ole niivõrd lihtne. Krimmi küsimus tuleb ikka ja jälle päevakorral, ma ei hakka nüüd äh, tsiteerima Venemaa allikaid, on ka teisi allikaid, Gal-, Gallup äh, korraldas äh, arvamusküsitluse, tegemist on Ameerika organisatsiooniga, kaheksakümmend kolm protsenti vastanutest leidsid, et Krimmi referendum peegeldas Krimmi elanike arvamust ja so-, ja tahet äh, Pew Research äh, Center, samuti Ameerika institutsioon, üheksakümmend üks protsenti äh, ütlesid, et valimised olid vabad ja õiglased. kui teil on küsimusi selle, nende tulemuste kohta, siis palun adresseerige need Pew Research Instituudile. ka jaanuarikuised äh, GFK äh, grupi äh, uurimuse tulemused äh, Krimmist, üheksakümmend kolm protsenti Krimmi elanikest toetasid Krimmi ühinemist Venemaaga, need on arvud, mis on välja toodud lääne äh, Äh, avaliku arvamuse uurimise institutsioonide poolt, äh, mitte Venemaa arvudega ei ole tegemist, nii et tegemist on tuleviku tulemustega, mis isegi kui nad teile ei mu-, meeldi, on tõesed. kui teile ei meeldi peeglisse vaadata, siis äh, see on teie probleem. kuid ma arvan, et need tulemused on midagi, mida peab tõsiselt võtma oli küsimusi mis puudutasid äh, seda, et äh, riigid, äh, mis on Venemaa naabrid, et kas nad peaksid kartma Venemaad. siinkohal pean ütlema, et minu arust ja seda kindlasti kinnitatakse kõigil tasanditel, ei ole mingisugust ohtu nendele riikidele Venemaa poolt, mitte mingisugust ohtu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 ei saa öelda, et äh, siin see kohaldub, see rahvusvaheline õigus ja teisel ta ei kohaldu. rahvusvaheline õigus, äh, seda peab äh, uuesti läbi arutama meil on vaja tervet rida reegleid, mida me peame ühiselt järgima, kui neid reegleid äh, teatud juhtudel rikutakse, siis ei saa neid äh, teistel juhtudel nina alla määrida. Kosovo puhul äh, ütles Venemaa, tegemist on Pandora laekaga. meile öeldi, et tegemist on erijuhtumiga, kuid selliseid erijuhtumeid on palju Krimm on samuti erijuhtum ja selliseid erijuhtumeid on rohkem, kui äh, te põhi, õigustate ennast erijuhtumitega, siis te peate olema valmis selleks, et on ka teisi erijuhtumeid. ma kindlasti äh, kutsun äh, rühma Euroopa Parlamendi saadikuid Moskvasse, meid siin kritiseeriti mitmel korral et me keelame sissesõidu neile, kutsume terve rea parlamendisaadikuid Moskvasse nendest teemadest äh, rääkima, meil on olnud delegatsioonide vahetamise põhimõte, meiepoolne viimane äh, delegatsioon tuli, oli Strasbourgis märtsis, nüüd on siis jälle teie kord käes, meil on hea meel teid vastu võtta Moskvas, te kõik saate sisse, kõik saate viisad, aitäh! suur tänu. lubage mul ka mõned äh, märkused teha, jääge istuma. kõigepealt on õige see, et Venemaa on tõesti mitmetes küsimustes teinud nõupidamise osas koostööd, on tõesti väga palju ühiseid huvisid, terrorismivastane võitlus, kaubandusküsimused, majandusküsimused, probleemid Iraagiga, Süüriaga ja IS terroristidega, ISISe terroristidega, see näitab, et et äh, on tõesti tähtis, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted oleksid head. aga see on võimalik ainult siis, kui rahvusvahelisest õigusest peetakse kinni ja Kosovo ja Krimmi vahel on üks väga suur vahe. Serbia ründas Kosovot ja soovis seal massimõrva läbi viia samal ajal aga Krimmil oli autonoomia staatus ja vene kogukonnal olid seal väga suured õigused, nii et tõesti seda kahte asja ei saa ühte patta panna ja neid ei saa omavahel võrrelda. me peame mõtlema ka selle peale, ei ole, ei ole ühtegi juhtumit, mis õigustaks ühe riigi territoriaalset terviklikkust äh, rikkuda ja äh, tõesti ka Ukraina puhul pole mitte ühtegi põhjust, et seda tehti ja niimoodi peaksime seda vaatama, just sellest lähtuvalt peaksime me seda küsimust vaatama. ja väga tähtis on ka see, et äh, kui kolmapäeval nüüd tõesti kokkuleppele jõutakse, siis tuleb mõelda ka selle peale, et Venemaa peab aru saama ja tunnistama, et ta on sõja pool Venemaa tõesti annekteeris Krimmi, Vene relvad ja sõdurid on Ida-Ukrainas ja Venemaa peab aitama lepingut rakendada, sest tegemist on osapoolega. nii et Venemaa peab tunnust-, tunnistama, et ta on osapool, võtma vastutuse ja aitama konflikti lahendada, see on minu jaoks väga-väga-väga tähtis küsimus. ei saa olla nii, et lihtsalt tõmbatakse tagasi ja öeldakse, et ei saa midagi teha, sest me pole konflikti osapool. ma tõesti loodan, et see küsimus laheneb teistmoodi ja et niimoodi võetakse vastutus kogu maailma ees ka selles osas, et aidatakse lahendada seda kriisi mul on hea meel, et täna see arutelu toimus ja ma loodan, et meil õnnestub neid arutelusid jätkata, aga Euroopa Parlamendi seisukoht on täiesti selge. Euroopa rahu hulka kuulub ka see, et see põhineb rahvusvahelisel õigusel ja et sellest peetakse kinni, aitäh! Ja. In Berlin bringst du mir mit, ne? Berlin bringst du